I... Good morning, everybody I.... tere hommikust. ma arvan, et me saame nüüd alustada. kõigepealt ma ütlen teile tere tulemast. praegu on meil meie seminari mitteametlik osa küll veel. mina olen Paula Fernandez Hervas Hispaaniast ja räägin inglise keelt hetkel aga meil on olemas tõlge juba töös, terve rida keeli, inglise, prantsuse, saksa, taani, kreeka, hispaania, eesti, itaalia, hollandi ja slovaki ning rootsi keel. ja saate kasutada neid keeli küsimuste esitamiseks muuhulgas. nii palju siis praktilisest küljest praegu on meil viisteist minutit eh, sissejuhatuseks ja ametlik avamine toimub kell üksteist ja eh, kommunikatsiooni peadirektoraati esindaja tuleb ja Euroopa Parlamendi soolise võrdõiguslikkuse asepresident eh, tuleb avama meie seminari ja pärast seda toimuvad arutelud juba parlamendisaadikutega kes tegelevad nende teemadega, millest meil täna siin juttu on. tahaksin anda veel praktilist informatsiooni, enne nagu kui annan sõnajärje kolleegile minu kõrval. Teil on dokumentide pakett, seal on programm ja materjalid, raportid, mis on valminud naistekomisjonis samuti saadikute CV-d ja taustinformatsiooni. Te olete saanud ka juba palju informatsiooni e-posti kaudu ning me saadame Eurobaromeetri tulemused teile samuti, nagu te teate, täna tutvustatakse siin parlamendis Eurobaromeetri tulemusi ja see on tõeline meediasündmus. nii et peale selle, et saadame teile e-postitsi sõnumeid ka paberil jagame Eh, informatsiooni ja kui teid midagi huvitab, mida tahate e-posti teel saada, siis kindlasti andke meile oma e-posti aadress. ja me esitasime teile ka küsimuse, kas te tahate saada üldinformatsiooni Europarlamendi kohta, eh, eh, kas sellel seminari teemal, kui jah, siis tehke linnuke vastavasse kasti või kui teid muu informatsioon huvitab, siis tehke sinna vastavasse kasti linnuke, aga see vorm, kuhu need linnukesed teha, jaotatakse selle välja pisut hiljem. meil palju aega ei ole, kui teil on mingeid praktilisi küsimusi, siis me oleme siin teie käsutuses. pressiteenistuse ametnikud on siin ja Iris Volter istub seal, temagi on siin kohal ja on selle ürituse korraldajate hulgas. ning nüüd ma annan sõnajärje kolleegidele. me istume laua siinpoolel, tavaliselt me oleme teisel poolel. aga võib-olla teha te,, teeksin teile ettepaneku, et te liiguksite siia ettepoole esimestesse ridadesse selle asemel, et seal taga olla, sest muidu te ei paista üldse mulle kätte. aga muidugi te ise otsustate, kus te istute. kõigepealt ma tutvustan teile Armel Duadi, minu paremal käel. tema on naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjoni eesotsas ja tema räägib, mida see komisjon teeb märtsikuus ja nüüd mm, Sabina Manjano minu teisel käel, tema on tööhõivekomisjonist ja räägib ka seonduvatest teemadest. Te teate, et õigusakte on välja pakutud eh, selle kohta, kuidas tööhõive mm, ja võrdsete võimaluste olukorda parandada. kõigepealt sõna Armellile. ma tänan väga lühidalt, meil ei ole väga palju aega sellepärast sissejuhatuseks naiste õiguste komisjoni tegemistest. jah, me tegeleme soolise võrdõiguslikkusega kõikjal Euroopa Liidus, väljaspool Euroopa Liitu ja integreerime, üritame integreerida soolise võrdõiguslikkuse aspektid kõikidesse poliitikatesse Eh, proua Baueriga, te kohtute hiljem, eh, tema on koostanud raporti selle kohta, tegemist on väga tähtsa teemaga. me oleme palunud, et Euroopa Komisjon õigusakte välja pakuks sel teemal ja nendega me tegeleme, aga on teisigi teemasid, näiteks naiste töötingimused teenuste sektoris, naised rohelises majanduses, naised kolmandates riikides, Põhja-Aafrikas, Balkanil liitumist taotlevates riikides, nii et väga lai on meie tegevusväli. nüüd äh, me töötame käsikäes teiste komisjonidega, õigusaktide kallal, kus käsitletakse ohvrite kaitset. nii et põhiõiguste komisjon, kodanikuvabaduste komisjon tegeleb selle teemaga ka, aga meiegi komisjonis raportöör öö, äh, tegeleb sellega ja eriti paneb tema rõhku koduvägivalla ohvrite aspektile kogu teemas. nii et me tahame, et naiste, naisi puudutavad õigusaktid paraneksid, muuhulgas ka tööhõivesektoris te teate, et meil on väga hea veebilehekülg, mida ajakohastatakse väga põhjalikult ja meil on ka bülletään ja Facebook, nii et meiega saab kontakti nende saitide kaudu ja hea meelega vastame kõikidele küsimustele, mis teil võivad tekkida. Sabina, you want to? Sabina, sinagi soovisid midagi lisada? jah, võib-olla paar sõna kahe komisjoni koostöö kohta. tööhõive ja sotsiaalasjade komisjon on äh, juhtkomisjon tööhõivepoliitika küsimustes ja sotsiaalpoliitika küsimustes. ja meie pädevusse kuulub ka diskrimineerimise vastane töö, töökohal diskrimineerimine ja tööturul diskrimineerimine. ja see seondub ka naistekomisjoni e, tööga. nagu Armelle just rääkis, üks prioriteete naiskomisjonis on Äh, raportit õigusaktide kohta koostada, kus käsitletakse võrdset töötasu võrdse töö eest. ja Tööhõivekomisjon loomulikult toetab kahel käel naiskomisjonis tehtavat ja meie koostame ka omad arvamused nendes küsimustes. ja kolmandas paneelis, teises paneelis me räägime õigusaktidest ja kahe komisjoni saadikud, sealhulgas tööhõive eh, komisjoni eh, raportöör proua Zimmer võtavad siis sõna. ja nüüd eh, see teine pool, pensionid. jah, te saate aru, et töö mm, määrab ka pensionid tulevikus, aga pensionid kuuluvad juba meie komisjoni pädevusse täielikult ja me oleme selle teemaga tegelenud väga pikka aega ja praegu koostame omaalgatuslikku raportit eh, komisjoni rohelise raamatu kohta, kus käsitletakse eh, piisavaid ja jätkusuutlikke pensioni. proua Oimen Ruiter on meie raportöör eh, selles küsimuses ja temaga te kohtute teises paneelis ja Naisõiguste Komisjon äh, siis koostab arvamuse meie raporti kohta, meie oleme siis juhtkomisjon selle raporti puhul ja proua Matera, kes on Naiste Õiguste Komisjoni aseesimees ja koostas eelmise komisjoni dokumendi kohta rap-, no, arvamuse, osaleb ka teises paneelis pensioniküsimuste arutamisel. nii et sooline ebavõrdsus tööturul äh, on äärmiselt aktuaalne teema, selle vastu tuleb võidelda ja see võitlus on soolise võrdõiguslikkuse poliitikas väga tähtsal kohal. ja sellepärast meie kaks parlamendikomisjoni teevad palju tööd koos ära, aga loomulikult kummalgi on oma pädevus. aga eesmärk on meil üks ja sama. Thank you very much suur tänu. ma juhin teie tähelepanu eh, nendele dokumentidele, seal on resolutsioon, kus käsitletakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust. Eh, Sofia Intvelt on selle raporti koostaja ja see raport võeti komisjonis vastu möödunud nädalal ning järgmisel nädalal läheb arutusele täiskogule tegemist on poliitilise raportiga, poliitilise resolutsiooniga ja seal on palju teemasid, mida me arutame ka siin täna, muuhulgas kvootide küsimus. aga on üks teinegi raport, millele Armel siin juba viitas ja tahaksin sellega pisut peotuda. nimelt äh, võrdse töötasu raport, Baueri raport ei ole veel komisjonis ametlikult vastu võetud. veebileheküljel saate seda lugeda, tegemist on raportööri ettepanekuga ja see raport on praegu töös, nii et teretulnud on kõik sõnavõtud ja panused raporti teksti. aga tegemist on seadusandliku algatusega ja mul on küsimus Armelile, meil on veel kaks minutit, palun ütle paar sõna ka sel teemal. tõepoolest väga lühidalt, see raport on meie jaoks ülimalt oluline sisu poolest, aga ka institutsionaalselt väga tähtis. nagu te teate, Euroopa Liidu raamistikus, õigustikus on Euroopa Komisjon see, kes teeb äh, Eh, seadusandlikke ettepanekuid. Eh, see ei ole nii nagu liikmesriikides, kus nii parlament kui ka valitsus saab teha ettepanekuid seadus, seadusteks. Euroopa Liidus on see Euroopa Komisjon, kes ettepanekud teeb ja Lissaboni leping ka kinnitas seda, aga parlament võib oma poolt teha ettepaneku komisjonile, nii oli see kirjas ka var varasemas aluslepingus kolm aastat tagasi. ja komisjon on seda arvestanud ja nüüd parlament järjekordselt palub komisjonilt, eh, et alg-, kõigepealt tuleb parlamendilt siis omaalgatuslik raport ja palutakse, et Euroopa Komisjon teeks ehm, ettepaneku seadusloomeks võrdse palga kohta. aga praegu me ootame ära raport raportööri ja variraportööri töö tulemused, me oleme kohtunud nendega palju juba ja ka täna hommikul kohtusime ja nüüd on see eelnõu projekt teil ka teie dokumentide hulgas ja see läheb äh, hääletusele komisjoni. I mean, veel mõned praktilised küsimused. Äh, kui teil tekib veel mingi huvi, siis palun esitage see küsimus kohe või saate seda ka hiljem esitada, kui me juba paneelid tööle hakkavad. aga nii palju veel, et te olete kutsutud kohtuma ka homme liikmesriikide parlamentide esindajatega, homme hommikul. seal käsitletakse neid samu küsimusi, tegemist on avatud kohtumisega ja see on eh, selles suures saalis, eh, kohtume ekspertidega, siis liikmesriikide saadikutega ja pärast seda juba on kohtumine volinik Redingiga. ja Türgi minister eh, Euroopa Liidu küsimustes teeb lõppsõna, neil on seal väga tublisid tulemusi ette näidata ja nendest rääkida So eh, again, thank you. veel kord tänan teid, et tulite meie kutsel siia ja nüüd algab meil ametlik avamine. seminari ametlik algus. nii et kõigepealt me näitame teile väga lühikest filmi. alustuseks. nii et palun This, this film uh, has... selle filmi on valmistanud, seal valmistanud meie kommunikatsiooni peadirektoraat. see on tasuta, te leiate selle internetist ja saadame teile dokumentidega ka lingi, kust te selle filmi üles leiate, te võite seda kasutada ükskõik millise teavitustegevuse käigus ja kui soovite nüüd kohta vahetada ja võib-olla tagantpoolt natukene ettepoole liikuda, siis praegu on selleks sobiv hetk, sellepärast et me vahetame oma paneeli. suur tänu! Hola. Buenos días a todos y a todas o a todas y a todos. tere hommikut kõigile. pean äh, ütlema, et minu jaoks on väga suur au sellist seminari sisse juhatada. meie kõigi jaoks, nii naiste kui meeste jaoks, on tegemist tähtsa päevaga. sellepärast, et me ju ühiselt vastutame võrdsuse edendamise eest. minu nimi on Juana Lahus Juarez ähm, ja äh, ma olen abielus belglasega, kelle nimi on Lahus, ma olen meie kommunikatsiooni peadirektoraadi äh, peadirektor ähm, ja olen teinud palju koostööd Silvana Kohmeriniga, kes on äh, olnud Euroopa Parlamendi asepresident ning vastutanud mitmeid aastaid võrdõiguslikkusega seotud küsimuste eest tema juhtimisel areneb tänane arutelu kindlasti huvitavaks. mis puudutab äh, võrdset palka võrdse töö eest, siis äh, viimasel ajal jääb üha rohkem selline mulje, et inimesed peavad seda enesestmõistetavaks. aga tegelikult ei ole me siiski saavutanud kõike, mida soovime, meil on jäänud veel palju tööd ära teha ja naised peavad oma igapäevaelus endiselt tundma muret selle pärast, kas nad saavad võrdse töö eest ikka võrdset palka. meil on tõlge erinevatesse keeltesse, keeled loeti teile juba ette, te võite esitada küsimusi ja osaleda arutelus nendes keeltes ja võib-olla arutelu ongi meie tänase seminari kõige huvitavam ja elavam osa ja me saame rääkida kõikidest nendest äh, äh, mere, äh, mureküsimustest, mis meil on ähm, lisaks Silvana Kohmeriinile, Silvana Kohmeriin juhib samuti tänast arutelu, aga ja samuti ka proua Peeres, kes jääb paraku natuke hiljaks endast mitteolenevatel põhjustel ning äh, ma arvan, et me võime alustada oma arutelusid äh, juba enne tema saabumist, äh, nii et ma annan kõigepealt sulle sõna, Silvana, et sa saaksid juhtida meie või ja suur tänu, Juana, suur tänu nende sissejuhatavate sõnade eest ja suur tänu kõigile loodan, et meie tänane arutelu jõuab ka oluliste järeldusteni. oleme teid kutsunud täna siia esindama ajakirjandust ja osalema arutelus võrdõiguslikkuse ja võrdsuse teemadel, mis meie jaoks on väga olulised mureküsimused loomulikult äh, me tegeleme, töötame erinevate töövaldkondadega, kuid täna oleme otsustanud äh, käsitleda täpsemalt võrdset äh, palka võrdse töö eest ja mm, minu ülesandeks on sisse juhatada meie arutelu ja rääkida Roberta Angelilli juhitud töögrupi tööst Roberta Angelilliga oleme teinud palju koostööd ja võib-olla ma võiksingi nüüd rääkida peamistest teemadest, millest me oma töögrupis oleme rääkinud ja proua Angelilli, kui ta ise jõuab kohale, räägib võib-olla hiljem sellest täpsemalt. mis äh, puudutab poliitilist tööd, siis meie äh, oleme huvitatud sellest, et me looksime sellise poliitilise õhustiku, raamistiku, kus äh, valitseks mõistmine soolise võrdõiguslikkuse küsimuste suhtes. me töötame selle kallal erinevates komisjonides Euroopa Parlamendis ja naiste õiguste komisjon on äh, sellest väga huvitatud. praegu Euroopa Keskpanga president on naine, mis on meile väga meeltmööda ja meie püüame kanda hoolt selle eest, et ka kõikide komisjonide juhatustes oleks alati vähemalt üks naine ning naistega seotud küsimustel hoitaks kõikides komisjonides pidevalt silma peal. aga ega meil tööd Euroopa Parlamendis väheks ei jää ja eh, lähtume sellest, et kõigepealt tuleb oma majas kord jalule saada sellest lähtume me alati Saksamaal ja ka siin ja nüüd on äh, meil äh, kõrgema tasemeline, tasemeline töörühm, mil, mille on äh, ametisse nimetanud parlamendi juhatus ja see töörühm hõlmab kõikide delegatsioonide ja komisjonide esindajaid. ja tõlgid paluvad öelda, et kõnelejale, et ta räägiks mikrofoni, mitte mikrofonist mööda. Euroopa Parlamendis püüame me konkreetseid meetmeid võtta selleks, et võrdseid võimalusi edendada nii parlamendis kui ka väljaspool parlamente. proua Angelilli on koostanud väikese raamatukese, kus on, kuhu on koondatud päris huvitav statistika kõigepealt parlament ise, parlamendi koosseis. siis on siin äh, loetelu riikidest. ja me võime lugeda, kui suur on naiste osalus äh, parlamentides äh, Belgias, Luksemburgis Maltas äh, on rohkem naisi Euroopa Parlamendis äh, kui nende liikmesriikide äh, parlamentides ja Maltal ei olegi parlamendis, oma parlamendis ühtegi naisterahvast. Euroopa Parlamendil valimised on otsevalimised ja seitsmekümne üheksandast aastast alates on naiste osakaal Euroopa Parlamendis kasvanud pidevalt, praegu on see kolmkümmend neli protsenti. kolmkümmend kuus protsenti komisjonide esimeestest on naised Euroopa Parlamendis nais, äh, majandusküsimuste komisjoni äh, esimees on naisterahvas ja see on eriti oluline, pidades silmas, kui tõsine on majandus- ja finantskriis ja kui tähtsal kohal on see meie praeguses poliitilises elus. ja nüüd, kui me vaatame Euroopa Parlamenti ja Euroopa Parlamendi töötajaskonda, siis tähtsatel ametikohtadel oleme viimaste aastate äh, jooksul saavutanud palju edu, meil on nüüd neli peadirektorit, kes on naissoost. ja üks nendest on ka praegu teie ees. samuti on kasvamas üldiselt naiste osakaal Euroopa Parlamendi personali hulgas nüüd oleme me huvitatud sellest, et ka kesktaseme juhtide seas oleks rohkem naisi ja ka kõrgema taseme juhtide seas. hierarhia madalamatel tasemetel on naiste osakaal kasvama, kasvanud kolmkümmend protsenti ähm, ka äh, kõrgema taseme juhtidest, peadirektorite tasandil on naised, aga kesktaseme juhtide puhul on probleem kõige suurem. loomulikult, kui me räägime sellistest äh, soovidest, siis äh, tuleb kindlasti mõelda ka pereelu ja tööelu ühitamisega seotud raskustele. ja minu kogemused näitavad, et see ei ole oluline mitte ainult naiste, vaid ka meeste jaoks, ka meestel on lapsed, ka meestel on perekonnad ning äh, pere- ja tööelu ühitamine ei äh, peaks tähendama seda, et naised teevad äh, ära suurema osa koduga seotud töödest, samal ajal kui mõlemad partnerid käivad tööl. meie siin Euroopa Parlamendis tahame töötada selle saavutamise nimel, ja mis puudutab palka, siis vähemalt Euroopa Parlamendis võib öelda, et naiste ja meeste palgad on um, Euroopa Parlamendis võrdsed lähtuvalt meie personalieeskirjade sätetest, aga parlamendis, uh, kui me vaatame uh, karjääri arenguid, siis uh, naiste karjäär on sageli aeglasem kui meeste karjäär just nimelt tingituna raskustest pere ja tööelu ühitamisel. naised sageli ohverdavad perega seotud põhjustel oma karjääri, teevad oma karjääris pausi, nad on valmis rohkem aega pühendama oma perele ja seda tööelu arvelt. miks nii? kas me peaksime kuidagi muutma personali eeskirja? Äh, et kuidagi hüvitada seda, sellepärast et on üsna, on palju tõenäolisem, et naised oma karjääripausi teevad aeg läheb, aga meie äh, paneel ei ole veel äh, siiski siia päris kokku jõudnud, nii et võib-olla me võiksime ka praegu juba küsimuste vooru teha. kas on teie hulgas kellelgi küsimusi? küsimusi kas meie äh, kommunikatsiooni peadirektorile, proua Juana Lahus Juarezile, kelle jaoks on, kelle, kelle jaoks Euroopa Parlamendi kuvand muu maailma silmis äh, on südameasi. ja siis võib-olla saavad tulla järgmised paneelis osalejad kohale. suur tänu, ütleb proua Johanna Lohus selle sissejuhatuse eest. loomulikult on Euroopa Parlamendi ähm, kuvand mulle väga oluline, aga ma tahaksin tänada ka kõiki neid Euroopa Parlamendi liikmeid, kes aitavad meid selles äh, Äh, tähtsas töös ja tahaksin äh, tänada meie töötajaid ning äh, tahaksin toonitada, et meie institutsiooni jaoks, nagu sinagi ütlesid, on võrdne kohtlemine väga tähtis ja personalieeskirjad on, annab, pakuvad meile võrdseid võimalusi äh, kvali-, töö kvaliteedi, karjäärivõimaluste osas äh, ja sa, kuid sa rõhutasid äh, ka, et loomulikult pere ja isiklikus elus on teatavaid omapärasid, mis, millest tingituna sageli naiste karjäär meestega võrreldes edeneb aeglasemalt ja see on muidugi seotud raskustega pere- ja tööelu ühitamisel. Euroopa Parlamendi jaoks on iseloomulikum kui teiste institutsioonide jaoks võib-olla äh, see, et Euroopa Parlamendis äh, tuleb ka palju reisida, äh, need reisimised on kohustuslikud seoses parlamendi täiskogu istungijärkudega Strasbourgis ja need võivad seada samuti ohtu pere- ja tööelu tasakaalu ja seetõttu võib olla pere- ja tööelu äh, ühitamine nende vanemate jaoks, äh, kes töötavad Euroopa Parlamendis, äh, väga keerulisemad ja meil äh, on vaja sellist praktilist, lahendada praktilised küsimused, mida me teeme kaksteist nädalat aastas, üks nädal iga kuu oma lastega ja meil on vaja erinevaid toetusmeetmeid, võrgustikke, sotsiaalseid võrgustikke ümber meie perede, sellepärast et enamus juhtudelt me meil tekib äh, sellise professionaalsetel põhjustel äh, reisimisega teatavaid äh, logistilisi raskusi ja me oleme püüdnud neid raskusi kõrvaldada, meil on lastesõimed, mida saavad kasutada meie ametnikud, kolleegid ja sel moel on meil paremini võimalik leevendada raskusi, mis tulenevad sellest reisimise kohustusest. ja nüüd tervitan ma siin proua Kratsat, kes oli meie äh, kommunikatsiooni ja teavitamise eest vastutav asepresident ja me oleme teinud palju koostööd ja ta on alati võidelnud võrdsete võimaluste eest on alati mind aidanud nendes küsimustes ning äh, aitab meid siin ka täna ja võib-olla olekski sobiv äh, anda nüüd äh, sõna kõigile teile, kes te soovite sõna. suur tänu, paistab, et äh, on üks sõnasoov. ja tutvustage end kõigepealt paari sõnaga ja tutvustage siis ka oma oma tööandjat. mina olen Rafael Porto Guerrero, olen Belgiast hollandikeelse ajakirjanduse esindaja ja mul on üks küsimus tõlke kohta. kuidas on lood tõlkidega, millised on, milline on sooline jaotuvus tõlkide osas Euroopa Parlamendis? Los traductores, ¿cómo se hace la distribución entre? Thank you ja suuline ja kirjalik tõlge, kuidas on äh, sugude jaotavus nendes, nende ametikohtade puhul. pean tunnistama, et äh, konkreetseid arve ma ei tea, aga äh, tõlk, tõlgid kabiinides parandavad ilmselt mind, kui ma eksin. ehkki ma tunnen nende elu ja nende tööprofiili päris hästi, ma võin teile öelda, et mingisugust positiivset ega negatiivset diskrimineerimist ei ole, kõik, kes siin töötavad, on läbinud konkursi Äh, vastavad ametikatsed, nii et äh, mingisugust strateegiat äh, naiste, rohkemate naiste värbamiseks tõlkekabiinidesse või meeste värbamiseks tõlkekabiinidesse või ka mujale, mingisugust sellist strateegiat ei ole, meie personalieeskirjad on täiesti neutraalsed ja kui meie suuliste tõlkide hulgas on rohkem naisi ja ma pöördun siin kabiinide poole, siis võib-olla seetõttu sellest küsimusest me võiksime rääkida äh, hiljem, see on seotud äh, õpingutega, äh, õpingutele juurdepääsuga, äh, miks rohkem naisi otsustavad humanitaarteaduste kasuks ja vähem teaduste kasuks, loodusteaduste kasuks oma õpingutes, äh, millised on võimalused naistel millised võimalused on naistel traditsiooniliste meeste töökohtadele pääsemiseks ja nii edasi ja nii edasi ja Nende küsimustega tegeleb ka Euroopa Parlament loomulikult, aga, aga ma väga provotseerivalt äh, võin siin väljenduda äh, ja ma suhtun väga positiivselt meie tõlkidesse, aga võin öelda, et äh, palju aega tagasi meie tõlkide peadirektor ütles, et tõlkide jaoks, tõlkide puhul kehtib sama nagu teiste, tõlkide puhul kehtib seesama nagu kõikide äh, teiste ametite puhul, et äh, kõik äh, naised oskavad süüa teha, aga tõeliselt suured kokad on ikkagi mehed, kõik naised või kõik suurem osa naisi on juuksur, juuksuritest on naised, aga, aga tippjuuksurid on paraku mehed. nii võib ka ehk tõlkide kohta öelda, aga nüüd ma võin tervitada siin Roberta Angelillit ja äh, ma teen siin talle ruumi, et ka tema saaks äh, sõna võtta ning äh, kõneleda teemast, mis on tema jaoks nii oluline. ja enne, kui proua Anželilile ohjad üle annan, pöörduksin tõlkide poole ja küsiksin, kas olete nõus sellega, mida, mida te, mida ma ütlesin. kas ütlete jah? Okay. Oui, bonjour, merci uh,. Um, I think uh,. suur tänu. Speak in italian, so. räägin itaalia keeles. jah tahaksin tänada kõiki meie tänaseid külalisi, tahaksin tänada meie peadirektorit. tahaksin tänada pro-, ka proua Kohmeerinit, kes äh, enne mind juhtis äh, selle töögrupi tööd. ja me tegeleme mõlemad soolise võrdõiguslikkuse küsimuste edendamisega Euroopa Parlamendis ja tema juhtis äh, asepresidendina seda tööd enne mind hoolimata sellest, et me oleme palju saavutanud, on maailmas siiski veel väga palju ebavõrdsust. ebavõrdsust naiste ja meeste vahel. ebavõrdsust, mis äh, ka kahekümne seitsmes liikmesriigis äh, paraku liigselt äh, silma torkab. on palju sektoreid, kus selline ebavõrdsus muudkui püsib ja püsib, näiteks palgalõhe ja teisel märtsil paar päeva tagasi, nagu te teate, oli Euroopa võrdse palga päev. statistika aga räägib enda eest. naised teenivad seitseteist koma viis protsenti vähem kui mehed sama töö eest. ja sellise ebavõrdsusega ei saa me kohe mitte kuidagi leppida. tõenäoliselt te teate, et otsustati tähistada, et, et ähm, võrdse töö eest võrdne palk Äh, selle päeva tähistamist otsustati pidada teisel märtsil äh, sellepärast, et naistel kulub äh, sa-, meestega samaväärse palga teenimiseks aastas neliteist kuud, mitte kaksteist kuud nagu naistel ja seetõttu teine märts on sobiv kuupäev selle mm, võrdse palgapäeva tähistamiseks. ja rääkides võrdsest palgast, peame mõtlema ka teistele asjaoludele. naiste tööd on, töö on um, seotud ka töö ja eraelu tasakaalu saavutamisega. naised ei pea mitte ainult lapsi kasvatama Ähm, kui nende peres, nende suguvõsas on mõni vanur, mõni puudega isik, kelle eest tuleb hoolt kanda, siis reeglina on naised need, kes peavad nende nõrgemate isikute eest peres hoolt kandma. ning lahendama igasuguseid perega seotud probleeme. sellega seoses võib tekkida mitmeid raskusi ja kõige selle tulemusena pensioniikka jõudes jõu seisavad naised silmitsi veel uue raskuse või ebavõrdsusega, kuivõrd äh, karjääri jooksul võib-olla ei ole nad kogu oma tööelu jooksul töötanud täistööajaga, nad on võib-olla teinud oma karjääris äh, väikesed pausid, et kasvatada üles lapsi ja kanda hoolt pere eest ning seetõttu ei ole neil ka sajaprotsendilised pensioniõigused. ning äh, ka pensionieas pole nende olukord meestega võrdne. lisaks ning see vihastab mind kõige rohkem, kui me seda asja põhjalikult uurime, kui me äh, vaatame hariduse statistikat, koolitust puudutavat statistikat, siis peame tõdema, et tüdrukud, naised lõpetavad oma õpinguid rohkem kui mehed, viivad oma õpingud lõpule. naised moodustavad kuus, rohkem kui kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetanutest Euroopas, kuid samas tööelu alustamine äh, on äh, nende jaoks raskem, ka karjäär, karjääri tegemine on vaevalisem. Euroopa Parlamendis äh, enne, kui me, kui meie see, enne kui algas selle parlamendi teine ametiaja teine pool, äh, tegime väikese ülevaate naised on suurem osa ka meie valijatest, aga Euroopa Parlamendis on äh, rahvasaadikutena ainult kolmkümmend neli protsenti naisi. ja kui me vaatame, kui palju on Euroopa Parlamendis äh, asepresidente, siis äh, proua Kohmerin, proua Kratsa on olnud asepresidentidena Euroopa Parlamendis. kahe tuhande üheksandal aastal oli neljateistkümnest kuus asepresidenti naised. Need näitajad, äh, see näitaja iseenesest polnud äh, midagi hiilgavat, aga praegu on ainult kolm naisasepresidenti, nii et tegelikult naiste arv asepresidentide hulgas on vähenenud ja drastiliselt ja sama tegelikult puudutab komisjonide esimehi ja, ja aseesimehi kahe tuhande üheksandal aastal kümme kahekümne kahest, nüüd kaheksa kahekümne kahest komisjoni esimehest. nii et naiste osalus on ka komisjonide juhatustes vähenenud ka osakonnajuhatajate kohal on naiste äh, protsentarv äh, kuuskümmend, ainult kakskümmend kolm protsenti. Äh, naist, naiste tööd küll hinnatakse, kuid kõrgemad ametikohad paraku antakse alati meestele. Euroopa Parlament, Euroopa Parlamendis on presidendi ametikohal ainult kaks naist olnud siiani Euroopa Parlamendi algusest tänaseni. nii et äh, üsna murettekitav näitaja jälle. aga see selleks. ma usun siiski, et tahe olukorda muuta on olemas, tahe positiivseid sõnumeid saata noortele tütarlastele sest muutusi ei viida ellu mitte ainult läbi seadusesätete ja paragrahvide, mitte ainult läbi juriidilise äh, protsessi, ehkki see on oluline, vaid äh, tuleb muuta mõtteviisi üldisemalt. suur tänu. suur tänu, Roberta. suur tänu selle entusiastliku sõnavõtu eest ja nüüd tulid ka selgesti välja, millised väljakutsed seisavad meie siin selles parlamendis, kui me mõtleme ka järgmisele ametiajale. suur tänu, aitäh, et sa need punktid välja tõid. aitäh, et sa esinesid siin ajakirjanikes ja selleks, et mitte aega kaotada, eh, alustaks siis esimese paneeli tööd. paistab, et kõik on kohale jõudnud. aitäh. ja ma paluksin, et siis eh, meie mm, vestluses osalejad tuleksid siia laua taha okei okay.. niisiis. alustagem. kõigepealt ma tutvustaksin neid, kes istuvad siin laua taga. nii nagu ikka Euroopa Parlamendis, siis kõik räägivad oma emakeelt see näitab, et Euroopa eh, tasemel on ikka väga suur mitmekesisus. nii, meie paneel on koos. ja tutvustaksin siis osalejaid. ja võib-olla ma ka seletan, kuidas ma kujutan ette, meie töö eh, hakkab toimuma, ma peaksin olema üsna karm. igalühel on viis minutit sõnavõtuks aega. üle viie minuti ei saa, sest siis meil on rohkem aega aruteluks. mõnikord on seda viit minut, viit äh, raske ei, mõnikord on raske inimesi sundida leppima selle viie minutiga, nii et, et mikrofon käib käest kätte, aga ma siis loodan ikkagi, et mul õnnestub see töö korralikult ära teha. kõigepealt proua Vervanš Perez, üks on, see on kõige eh, mõjuvõimsamaid naisi selles eh, parlamendis, ta on siis eh, tööhõive ja majanduskomisjoni juht tal on väga palju teadmisi selles valdkonnas ja kui tema räägib eh, täiskogu istungil, siis valitseb haudvaikus, sest kõik kuulavad teda väga täpselt. tema on sotsiaaldemokraat Prantsusmaalt. ja mm, mulle tundub, et tema stiil on üsna elav. ikka ta kasutab niisugust prantslaslikku lähenemist aruteludele vasakul pool istub äh, proua Roodikratsa äh, Tsagaropolu, kes oli minu äh, eelkäija võrdsete võimaluste kõrgetasemelise grupi juhina. tema on olnud selles parlamendis aastaid ja on ta olnud ka kommunikatsioonitöögrupi juht, nii et ta on tõepoolest väga eh, hea esineja, ta eh, teab midagi võrdsetest võimalustest, ta tunneb hästi kommunikatsiooni ja kui me vaatame tema CV-d, siis me näeme, et eh, ta on teinud väga palju ära naiste jaoks, ta on saanud mitmesuguseid autasusid, ta on ise olnud väga julge inimene ning kindlasti on tema suust väga huvitav kuulata, mida tal öelda on. eriti arvestades seda, et ta tuleb Kreekast, kus praegusel hetkel on majandusküsimused nii teravad. ja siis on Siiri Oviir, tema esindab eh, liberaale Eestit eh, poliitilise karjääri algusest saadik on ta kogu aeg võidelnud naiste õiguste eest ta on loonud Eestis naiste organisatsioone ja ta töötab soolise võrdõiguslikkuse komisjonis siin parlamendis. mulle nüüd tundub, et tal on endal ka kolm tütart, kui mu info nüüd õige on. nii et, nii et, et tema naiste õigustest võitlemine on ka väga isiklikku laadi. siis on Marie Kornelisen. ma nüüd ei tea, kas ma hääldasin seda nime õigesti tema esindab rohelisi, Hollandi esindaja. tema on täpselt samamoodi eh, naiste õiguste komisjonis ja ka tööhõive sotsiaalkomisjoni esindaja ja see tähendab, et eh, tema eh, on roheliste fraktsioonist, kus on siis ka kõige rohkem naisi ja kõik mis äh, naiste õiguste küsimuses oluline on, tuleb siis tema sulest, vähemalt käib tema käelt läbi ja siis ainukene mees, kes meil siin laua taga istub, on äh, härra Tortea ja tema on siis Euroopa Komisjonis, äh, on direktor ja vastutab soolise võrdõiguslikkuse eest. ja praegusel hetkel on tal erakordselt kiire aeg, sellepärast et komisjonist on tulemas ettepanekud mis puudutab eh, naiste võrdset esindatust ettevõtete juhtkonnas, see on tekitanud suuri diskussioone ja ma arvan, et komisjon on ka väga eh, tõsiselt selle asjaga teinud. suur tänu, et te täna meie ette tulite, kui teil on nii eh, kiire tööaeg. nii, ja nüüd ma palun siis, et kui te olete tutvustanud, pidage kinni oma viiest minutist. kõigepealt proua Peres, sõna no teil suur tänu. Äh, naist, keegi küsis minult, kas äh, naistepäeva peaks äh, tühistama või kehtetuks muuta. mina põhimõtteliselt, ma oleks selle mõttega nõus, aga ma arvan, et tegelikult on selleks liiga vaja. me peame rääkima nendest teemadest nagu võrdne palk võrge, võrdse töö eest ja naistekomisjon on juba nõudnud äh, seadusandlikku ettepanekut, Euroopa Komisjon aga ei ole sellest võimalusest kinni haaranud, äh, nii et äh, väga oluline, et me räägiksime nendest küsimustest, paistab, et räägime viimast korda, kui me rohkem naistepäeva siin enam ei tähista. ja see on tõesti tõsine. Euroopas minu koduriigis on äh, kaks tähtsat küsimust, naiste ja meeste vaheline võrdsus ja keskkonnaküsimused, mis on Euroopa tasandil väga olulised. Äh, praegusel hetkel äh, Euroopa Komisjonis ei ole saavutatud kõik kõike, äh, mida me sooviksime, proua Reding on teinud äh, suure, suurprojekti ettepaneku, mille vastu ma tegelikult ei ole. selle eesmärgiks äh, on suurendada naiste osalust ettevõtete nõukogudes, see on väga tore, ma olen sellega nõus, meil oleks vaja isegi sellist seadust ja me oleme pidanud olema tunnistajaks sellele, et et iseregulatsiooni põhimõte ei ole toiminud ja me peame tõesti kvoote kehtestama, ilma selleta ei saa, aga sellest üksi ei piisa ja mina näen, et tekib oht, et äh, tegemist on sellise suure ettepanekuga, mis äh, paistab komisjoni silmas lahendavat kõik probleemid, nii naiste võrdõiguslikkuse kui ka ettevõtete juhatuste probleemi, aga tegelikult ei lahenda see ei üht ega teist. võrdne palk võrdse töö eest on olulise tähtsusega nii naiste jaoks kui ka kõikide teiste kategooriate jaoks sotsiaalasjade komisjonis teame me seda väga hästi, võitleme erinevates oma tekstides selle eest, et saavutada võrdse töö eest võrdne palk ja võrdne töö meie jaoks ja kui me selles lahingus peale ei jää, siis jääb, satub ohtu meie Euroopa sotsiaalne mudel mulle eraldati kõneajaks viis minutit, ma loodan, et ma ei ole veel oma kõneaega ületanud, tahaksin veel öelda, et mis puudutab naiste õigustega küsimus, seotud küsimusi, siis need küsimused on olulised ühiskonna kui terviku seisukohast ja meenutagem seda, mis Afganistanis aset leidis. meid Euroopa Parlamendis, me, meie üritasime võidelda selle vastu, et naised peavad äh, purkasid kandma ja meie, kui me näeme naiste olukorda, siis me teame, et sellistel arengutel tuleb silma peal hoida ja tegemist on võitlusega, mis on oluline meie kõigi jaoks, mitte ainult naiste jaoks, vaid ka meeste jaoks ja suur tänu, et te korraldasite täna selle tähtsa öö, ürituse, mis aitab meie lahingut nii täna kui ka tulevikus pidada. suur tänu, proua Peres, selle sissejuhatuse eest. Te tõstatasite olulisi punkte. aga nüüd annan ma edasi järgmisele kõnelejale sõna. suur tänu proua koordinaator, kõigepealt ma tahaksin öelda, et olen äärmiselt, mul on äärmiselt hea meel, et olen täna siin teie ees ja toimub jälle selline meie iga-aastane kohtumine kodanikuühiskonna ajakirjanduse esindajatega, et rääkida sellest tähtsast teemast, võrdsed võimalused, naiste roll tänases maailmas ning äh, äh, samuti äh, naistepäev, ma tahaksin tänada Äh, tänada ka meie kommunikatsiooni peadirektoraati, mille eest ma vastutasin veel üsna hiljuti äh, selle tänase ürituse korraldamise eest ja nüüd ma siis äh, jätkan edasi kreeka keeles. Νομίζω ότι μπορούμε να, να μοιραστούμε μαζί μια διαπίστωση στην οποία αναφέρεται. Ja siis kõigepealt mulle proua Peres juba rääkis sellest, aga ei saa ka mina jätta ütlemata, et võrdsus ja võrdsuse olukord ähm, ja sellest rääkimine seoses naistepäevaga on väga oluline ja, ja seda tuleks teha aasta aastasse ähm, ja väga paljud naised on meilt küsinud, miks korraldatakse selliseid äh, äh, kampaaniaid äh, võrdsuse nime, nimel. tõesti, nii arengumaailmas kui arenenud maailmas on see võitlus ka veel tänapäeva kajaline, asjakohane stereotüübid pole kuskile kadunud, äh, meie äh, naissoost poliitikutena, ajakirjanikena äh, ja ka poliitikutena üldisemalt peame midagi ette võtma ja me peame oma tööd tegema tõhusamalt. stereotüübid ja inertsus seavad võrdsed võimalused ohtu tuleb teavitada, tuleb üldsusele sõnumit edasi anda ja seda me tänase üritusega üritamegi edendada. naiste õiguste aasta Euroopas ning palga lõhe küsimus on meie jaoks olulised palgalõhega ei saa leppida. Euroopa liik-, liikmesriikide põhiseadustes on kirjas võrdsed võimalused äh, ja ka meestel ja naistel peaks teoorias olema võrdse töö eest võrdne palk, isegi Rooma lepingus räägiti sellest võrdsusest. aga me oleme sattunud otse kui nõiaringi. ebavõrdsus palgade osas Ähm, äh, suurendab äh, üldiselt meeste ja naiste erinevust karjääri äh, arengus. Ähm, üks tingib teise. ebavõrdsus palkade tasandil jätab mulje, et naised ei suuda tähtsatel prestiižikatel ametikohtadel toime tulla ja paraku äh, naised ei jõuagi prestiižikatele ametikohtadele eriti sageli, nii et äh, on selline nõiaring, äh, kus üks ebavõrdsus tingib teise ebavõrdsuse. selles raportis, mille Euroopa Parlament vastu võttis ja mille mina koostasin, rõhutasime me, et väga raske on naisi ettevõtete juhtkondadesse saada. tegemist on tõsise väljakutsega meie jaoks. meie leiame, et midagi tuleb ette võtta selleks, et naised jõuaksid nendele kõrgetele ametikohtadele, sellest oleks kasu nii ettevõtetele, majandusele üldisemalt äh, ja ka kogu ühiskonnale seda kinnitavad mitmed teadusuuringud, niisiis proua juhataja, palkade lõhe aeglustab meie üldisemat arengut, meie skp kasvu ja ähm, see seos on päris selge, kui lugeda erinevaid teadusuuringuid. palga lõhet vähendades äh, saavutavad ka ettevõtted edu, naisi hinnatakse kõrgemalt ning äh, naistel on äh, hariduse käigus omandatud pädevused, mida naised palgalõhed kõrveldades saaksid paremini ettevõtte huvides ära kasutada ja see võimaldaks majanduskasvule hoogu sisse tõugata ning äh, palgalõhe väheneks. Äh, meil on äh, palgalõhed, aga ka probleem kõrgete ametikohtadega, ka madalamatele ja palgalõhe probleem tekib just nimelt madalamatel ametikohtadel, kus naised sageli ei saa edeneda kõrgetele ametikohtadele, kuivõrd nad peavad ühitama pere ja tööelu, aga see ei tähenda seda, et kõrgel tasandil, kõrgematel juhtimistasanditel palgalõhet ei oleks, otse vastupidi, on küll naine, kellel on sõltumata kõigist raskustest äh, mis äh, tema teel on õnnestunud karjääri teha ning äh, on suutnud äh, ronida üles kõigist karjääriredeli pulkadest, pääsnud ettevõtte juhatusse, nõukogusse, on sageli sellegipoolest stereotüüpide ohver ning teda tasu, tasustatakse vähem, madalamalt kui äh, meeskolleege. nii et stereotüübid paraku eksisteerivad kõikidel karjääritasanditel, hoolimata kõigist pingutustest. Äh, on riikides, on riike, kus äh, on võetud meetmeid, Prantsusmaa, Itaalia, et seda probleemi kõrvaldada aga on ka riike, kus sellega ei ole tegeletud äh, ja ähm, riikides, kus on ähm, eelarveraskusi, nagu Kreekas arvatakse, et ähm, on kiireloomulisemaid mureküsimusi kui võrdõiguslikkus meeste ja naiste vahel. mina sellega nõus ei ole. mina arvan, et meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus on oluline kõikidel tasanditel ja iseäranis sellises majanduslikult raskes olukorras. naised on oluline ressurss Euroopa jaoks, mis aitab meil ka majanduskasvu suurendada ja eelarveprobleemidega toime tulla. suur tänu! sellel teemal on võimalik muidugi palju rääkida. aga meil on siin inimesi väga mitmesuguste kogemustega. ma tahan tänada teid teie sõnavõtu eest. Te tõite välja siin põhipunktid, mis teie raportis on. ja tõepoolest oodatakse ka konkreetseid ettepanekuid parlamendis. parlamendis on ka radikaalseid nõudmisi, mida Äh, võib-olla suur enamus ei toeta, võib-olla me ei jõua nii kaugele, kui me tahame, aga nüüd ma tutvustaksin järgmised, järgmist kõnelejat, äh, proua Oviiri. tänan, Silvana. mina olen Eestist ja kui me täna arutame võrdse töö eest võrdse äh, palga maksmise küsimusi, siis pean häbiga tunnistama, et Eesti selles reas on punase laterna osas meie palgalõhe on kolmkümmend protsenti ja näete siin on mul eesti naise euro mida minu juhitav naisorganisatsioon seda teemat teadvustades eh, käibele lasi muidugi mitte rahana vaid rinnamärgina aga tänapäeval ühiskonna alustalaks peale turumajanduse is not micro ah there peale turumajanduse kehtivad ju ka üldised põhimõtted need on isikuvabadus ühiskondlik vastutus ja võrdsed võimalused. need õigused ja kohustused on kõigil ühiskonnagruppidel olenemata muuhulgas ka nende soost. eesmärk tagada naistele meestega võrdsed võimalused olgu see siis töökohtadel palga suhtes või äriühingutes äh, osavõtul äh, juhtimisest on ju nii meie põhiseadustes kui ka üle neljakümne aasta euroopas vastu võetud õigusaktides kajastatud. 1957 võeti vastu rooma leping mis räägib võrdsest palgast võrdse töö eest täna on 2012 aastal võttis euroopa parlament ka tookord proua baueri raportööriks olekul vastu raporti samal teemal võrdse töö eest võrdne palk. neli aastat on mööda läinud ja ega nimetamisväärseid muutusi eh, näha ei ole ja ajada siin nüüd kõike majanduskriisi süüks mida väga sageli armastatakse teha ei ole ka tegelikult õige ja ma olen veendunud et aeg on tegutseda resoluutselt ja sedasama nendivad ka eh, raporti koostajad soolise palgaerinevuse näol on kahtlemata tegemist paljude sealjuures omavahel põimunud teguritega kui soolise segregatsiooni vähendamiseks majandusharudes läheb kindlasti mitu põlvkonda ning ka sooliste stereotüüpide teisenemine on pikk protsess siis oma õigusaktidest üle neljakümne aasta kajastatud põhimõtete rakendamine ei tohiks võtta enam aega mitu põlvkonda ja konkreetsemalt täna esitavad liikmesriigid euro eurostat korjab kogub ja mm, koostab vastavaid eh, tabeleid võrdse palga osas näitajaid. tegelikult ei ole need eh, palganäitajad võrdse ja samaväärse töö eest mida meeste ja naiste vahel võrreldakse. see on näitaja brutotunnipalga alusel ja kuna me ju teame et mehed töötavad majandusharudes kus palganumbrid on suuremad naised enam kultuuri hariduse sfääris kus sooliste stereotüüpide tõttu võib maksta madalamat palka siis see ei ole alus mida võrrelda kui me lähtume konkreetselt õigusnormide sisust. euroopa liidus on üle poolte riikidest kes on võtnud tarvitusele meetmeid ja siseriiklikult tegelevad võrdse ja võrdväärse töö võrdlemisega kuid on ka riike kus seda ei tehta kus ei ole seadusi selle kohta kus ei ole juhendeid tööandjatele kus ei peeta sotsiaaldialoogi ja nii olemegi täna seisus et eurostat saab korjata andmeid mis tegelikult ei vasta ju asja sisule. mina kes ma olen selle raporti variraportöör liberaalide poolt esitan küll muudatusettepanekud mis nõuaksid kõikidelt valitsustelt kohustusena nimetatud andmete kogumist ja analüüsimist. ma arvan et siis mõne aasta pärast kui me analoogset arutelu teiega siin peame võime juba raporteerida, raporteerida ka muutustest paremuse poole. aitäh tähelepanu eest! suur tänu, Siiri. jah, tõepoolest alati on oluline tuua välja probleemid, mis on erinevates maades. Eh, probleemid on Euroopa tasemel samuti ja tõepoolest, kui erinevused liikmesriigiti on väga suured, siis on raske leida ka Euroopa eh, tasemel lahendust, aga nüüd ma annaksin sõna eh, järgmisele kõnelejale, proua eh, Kornelissenile. suur tänu, mul on tõepoolest väga hea meel, et ma saan võtta sõna sellel olulisel teemal. palgalõhe on oluline sellepärast, et niimoodi me näitame, milline hind on soolise võrdõiguslikkuse puudumisel tööturul. kui seda teemat käsitletakse, siis on vaja eh, tuua eh, välja, kas tegemist on korrigeerimata või korrigeeritud eh, andmetega. üks tähendab seda, et tuuakse välja ela, erinevus tunnitasus, see tähendab struktuurilisi erinevusi see on tegelikult kõige lihtsam asi, mida kokku rehkendada. ja tegelikult siit tulevad välja ka eh, need erinevused, sest kusagil on see kaks protsenti, kusagil kolmkümmend aga korrigeeritud eh, siis palgalõhe on see, kui on eh, arvestatud ka kõiki neid põhjusi, millest tekib ebavõrdsus, näiteks et hoolitsetakse ehm, eh, laste eest ja nii edasi, nii et, et ainult jäetakse alles see diskrimineeriv faktor, mis näitab, kas siis naised saavad vähem raha kui mehed ja tegelikult seda on hästi raske teha, sellepärast et väga paljud faktorid tulevad kõrvale jätta. oli päris eh, huvitav kuulata, kuidas eh, korrigeerimata eh, sooline palgalõhe kuidas korrigeeritud palgalõhe hakkab vähenema, siis korrigeerimata palgalõhe ei kao. see tähendab tegelikult seda, et võib-olla äh, korrigeerimata palgalõhe isegi suureneb tänu sellele kriisile. praegusel hetkel veel meil konkreetseid andmeid ei ole, aga mulle tundub, et kui nüüd kokkuhoid tähendab ka seda, et väheneb eh, palk eh, osaajalise töö eest, kui vähendatakse emaduspuhkuse toetust ja nii edasi, siis korrigeerimata eh, palgalõhe suureneb. siin on nimetatud seda, et naised töötavad seal, kus makstakse vähem, kus nad peavad hoolitsema teiste eest nende töölepingud ei ole nii head ning kuidas nüüd sellest palgalõhest üle saada, siis me peame mõtlema kõikidele nendele aspektidele. Äh, aga mulle tundub ikkagi, et midagi on valesti ka statistikas, sest et vaadake nüüd äh, seda soolist palgalõhet ainult numbrites, siis tundub, et et kõige parem viis on naised tööturult üldse kõrvaldada, mida vähem naisi tööturul on, seda, eh, seda väiksem on ka sooline palgalõhe, see tähendab, mikspärast mõnes riigis on ainult kaks protsenti see palgalõhe, lihtsalt tööturul naisi ei ole. nii et me ei tohi niisugust fakti unustada ja sellepärast Eh, ütleksin nii, et vaadakem ikkagi, milline on reaalsus, vaatame, millised on struktuurilised ebavõrdsused. ja mulle tundub, et kõige tõhusam viis ähm, selles osas on äh, viia sisse mingisugune solidaarsusmaks, et äh, naised, et mehed maksavad äh, midagi kompenseerimaks seda palgalõhet, aga vaevalt, et niisugune asi läbi läheb ilmselt mõistlikum on rakendada meetmeid selles osas, mis viiksid rohkem naisi sinna, kus põhiliselt töötavad mehed, aga tegelikult peaks tegema ka vastupidi sest niipea kui naised kohale jõuavad, siis paistab, et see äh, ametikoht mm, muutub äh, järjest äh, Mm, kehvemaks, nii et, et oli kunagi aeg, millal algkooliõpetajad olid ikka kõva palgasaajad, aga praegusel hetkel saavad nad väga vähe raha, sest et põhiliselt on seal naised. E, ei peaks rääkima mitte ainult näiteks ütleme lastehooldustoetusest, vaid oleks oluline tagada ka see, et mehed teeksid ära rohkem hoolitsustööd, et nad mitte ainult et nad osaleksid rohkem laste eh, kasvatamisel, vanemate eest hoolitsemisel ja siis see klaaslagi eh, selles osas eh, teeb ettepaneku proua Reding pärast seda, kui on avalik konsulteerimine lõppenud ja siis vaatame, millega ta välja tuleb. tööturu reformimine on oluline Äh, ainult niimoodi me saame tagada, et, äh, et väheneksid erinevused. ja äh, lõpetuseks tahaksin kiiresti öelda seda, et mind et mida siin öeldi selle osas, et laste hoolitsemist ja Strasbourgi on väga raske kokku viia. räägitakse siin sellest, kui kallis on Strasbourgis käimine Ehm, eh, ja selles osas tuleb eh, kahtlemata ka üks kuulamine, see oli vist ilmselt septembris, aga tähendab, me peaksime lisama selle aspekti, et laste hoolitsemise teeb see väga raskeks. suur tänu. tegelikult mõned väga eh, väga pisikeste laste vanemad naudivad Strasbourgis käimist, sest nad saavad mõne öö rahulikult magada aga kui nüüd koolis käia ja siis on ikka see ühes kohas olumine väga, ühes kohas olemine väga oluline. suur tänu, suur tänu, et äh, sa rääkisid siin erinevatest kategooriatest, nii et nüüd äh, viis minutit komisjonist, mida komisjonile, mida komisjon arvab äh, võrdõiguslikkusest? suur tänu. suur tänu et mulle anti võimalus siin esineda. Euroopa Parlamendi liikmed, kuulajad, väga hea, et ka eh, komisjonile antakse võimalus eh, ajakirjanikes esineda, võimalus selgitada, kuidas eh, meie tegeleme nende eesmärkidega, mis siin on juba väga hästi parlamendiliikmete poolt välja toodud tegemist on toreda initsiatiiviga e,. niimoodi avalikkus on endiselt e, teavitatud meedia kaudu sellest probleemist. võrdne palk võrdse töö eest on tõepoolest eh, olemas Euroopa Liidu aluslepingutes, siis kui tegemist oli veel Euroopa Majandusühendusega viiekümne seitsmendal aastal aga mööda on läinud rohkem kui viiskümmend aastat ja ikkagi me näeme, et on olemas sooline palgalõhe. see on järjest vähem otsese diskrimineerimise tõttu, aga turul selline lõhe on ikkagi endiselt olemas ja sellega tuleb tegeleda. sest niimoodi eh, ei ole eh, naistel motivatsiooni tööturul ole, olla ja lõppkokkuvõttes see mõjutab meie majanduse konkurentsivõimet, meie ühiskondade võimet eh, eksisteerida, eh, takistab sotsiaalset arengut. ja seda teemat tuleb käsitleda kogu aeg, mitte ainult üks kord aastas. ja teisel märtsil möödunud nädalal eh, oli see päev, mis tegeles võrdse palgaga. aga kui nüüd rääkida sellest, mida Euroopa Komisjon teeb, siis on vaja kahetasemelist tegutsemist. kõigepealt on vaja eh, Eh, on vaja tõsta inimeste teadlikkust, mitte ainult eh, sellise mm, avalikkuse teadlikkust üleüldse, vaid on vaja, et seda mõistaksid väga hästi ametiühingud. Eh, igas liikmesriigis on oma tööturu mustrid, on olemas ka oma reeglid, mille alusel pannakse paika iga inimese palk mõnel pool eh, toimub see läbirääkimiste kaudu, mõnel pool seaduse alusel. ja seal, kus tegemist on seadusega, kui, kus asjad on pandud paika seadusega, siis seal on sooline palgalõhe väiksem. ja seal, kus eh, kõik toimub individuaalsete läbirääkimiste kaudu, on sooline palgalõhe suurem nii et eh, on vaja, et eh, sellest lõhest saaksid aru nii avalikkus kui ka need põhitegijad, kes seda protsessi mõjutavad. ning eh, kahtlemata on vaja pöörata tähelepanu ka õiguslikule küljele, aga need printsiibid, mis Euroopa Liidu aluslepingutes on kirja pandud, Eh, ütlevad meile, et seadusandlikust seisukohast on asi üsna kindel, on ka kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv, eh, siis tehti tegeldi ümbersõnastusega ja seal öeldakse, et eh, et mm, võrdsed eh, palgatingimused on ette nähtud meestele ja naistele ning see käsitleb just nimelt otsest ja kaudset diskrimineerimist ja kuna, kui ma ütlen, et kahe tuhande kuuendal aastal see direktiiv eh, sõnastati ümber, siis tähendab juba enne olid need põhimõtted olemas ja komisjon arvab, et on vaja pingutada selle nimel, et just nimelt eh, sotsiaalpartnerid saaksid aru, eh, mis toimub. ja sellepärast oleme me välja tulnud ettepanekuga, tegime seda eh, möödunud aastal ja esimest korda möödunud aastal Euroopa Liidu ajaloos me korraldasime ürituse või ja, ja andsime välja Eh, ühe publikatsiooni, mis puudutas just nimelt soolist palgalõhet, sel aastal me teeme seda uuesti ja kahe tuhande kümnendal aastal me võtsime vastu öö, eh, otsuse eh, soolise võrdõiguslikkuse kohta ja üleüldiselt praegu üsna intensiivselt on toimunud kampaaniad Euroopa Liidu tasemel see kampaania on üsna populaarne, eriti mm, eh, populaarne oli see sellistel töömessidel, kus me eh, käisime, me tõime välja oma publikatsiooni, näitasime seda inimestele, meediale. me oleme korraldanud niisugusi mm, niisugusi üritusi ka liikmesriikides, oleme seal rääkinud tööandjate, töövõtjatega. meil on olemas eh, veebileht, mis on kahekümne kahes keeles, kus me räägime soolise palgalõhe põhjustest, mõjust. me oleme eh, käinud liikmesriikides, kui nad on korraldanud oma siseriiklikke üritusi ning me oleme kutsunud liikmesriike eh, Euroopa võrdse palgapäevale ja praegu on meil äh, olemas niisugune kampaania, mis äh, on suunatud ettevõtetele. me kohtume juba sel aastal ettevõtetega. Äh, me räägime nendele, milline on parim praktika, kutsume üles ettevõtteid omavahel jagama parimat praktikat ning lõpuks ja seda on juba siin enne nimetatud, proua eh, Peeres viitas sellele, et tegemist on niisuguse teemaga, eh, millega, mille puhul eh, ka proua Reding pöördus meedia poole esmaspäeval ja e, ta rääkis sellest, et on sooline võrd, e, et puudub sooline võrdõiguslikkus ka nendes e, suurtes börsil noteeritud firmades. see, see väljaanne, mida ma teile praegu näitasin, toob nimelt välja selle, et on sooline tasakaalustamatus mitte ainult majanduselus, vaid ka poliitiliste otsuste langetamisel ning proua Reding ei võtnud oma andmeid mitte kusagilt laest, vaid nüüd tuleb avalik arutelu, avalik konsultatsioon, see kuulutati välja esmaspäeval, kolm kuud on selle konsultatsiooni aeg ja pärast seda komisjon langetab oma otsuse. suur tänu kaks sellist võtmesõna, üks on teavitamine, teine on siis seadusandlus, teavitamine puudutab kõigepealt muidugi ajakirjanikke. ja nüüd siis tahaksime kuulda teilt midagi. ma loodan, et paljudel on külalisi, on küsimusi, märkusi. kõikidele siin või siis konkreetselt mõnele kõnelejale ja nüüd ma annan siis eh, sõna saalile. Uh, then so far yeah, there you go, please identify yourself, which media. palun öelge, keda te esindate um,. And you need to press the red. ja punasele nupule palun vajutage. mina olen Viinist, Austriast, ajakirjast, Viini ajakirjast ja minu küsimus on järgmine. me oleme rääkinud palju õiglusest ja õigusaktidest, kuidas võrdsust tagada, aga kas pole mitte nii, et et äriühingud peaksid kasu saama sellest lähenemisviisist, kuidas nüüd luua see kasu äriühingutele, et nad tõesti ise oma poole pealt taotleksid võrdset eh, töötasu ka naistele, kui nad sellest kasu saavad, siis nad ka hakkavad tegutsema. kuidas luua nüüd need tingimused neile? mitte lihtsalt teha ettekirjutusi ja rääkida sellest, et te peate olema õiglased ja tegutsema õigesti. Nad peavad kasu saama. kas see küsimus on kellelegi konkreetselt või on see üldine küsimus? jah yeah,, it works jah um,. It, it is definitely. jah, see on tõesti see pitsa ja prääniku küsimus. väga raske on selgeks teha ettevõtetele, kui palju nad saavad kasu sellest oma firmas väga palju on uuringuid tehtud ja need on näidanud, et kui firmas on rohkem naisi ja juhtkonnas on rohkem naisi, siis sellest on äritegevuses kasu see on hea äriühingule, eriti kui naised on kõrgetel positsioonidel. kolmkümmend viis protsenti kasvab sellega firma tulu, aga väga raske on üksikutel ettevõtetel oma äh, aastatepikkust tegevuspraktikat muuta. jah, siin on ka sellepärast korralikku piitsa vaja, häid sanktsioone äh, diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja ma ütleks, et meil on ka vaja äh, läbipaistvust rohkem. tööandjad peavad olema läbipaistvad palga maksmisel. kui töövõtjad teavad, mida teised töövõtjad saavad palgana, siis on asjad palju selgemad. aitäh, ma tahtsin öelda, et meil on siin esindatud erinevad fraktsioonid ja seda, mida üks isik ütleb, ei tähenda seda, et teised tema seisukohti jagavad. mina pean olema neutraalne, mina olen vahendaja. aga Rodi Kratsa on konservatiivide hulgast. mis seda küsimust puudutab, siis mina tahtsin omalt poolt öelda, et proua Kornelisser, kes just äh, teie küsimusele vastas, on minuga tõsiselt koostööd teinud, me tegime koostööd äh, minu hiljutise raporti asjus ja hoolimata sellest, et me räägime naistest ettevõtete juhtkondades äh, ja et meie ettepanekud on konkreetsed, äh, peab komisjon kandma hoolt selle eest, et kui areng ei ole märgatav, tehakse seadusandlik ettepanek. ja kõik need väljakutsed millega naised silmitsi seisavad Äh, on olulised, me ei taha mitte ainult prestiiži pärast, et naised oleksid juhatustes, äh, me tahaksime, et naiste oskusi ja pädevusi kasutatakse, kasutatakse ära ja kindlasti naistel on oma pädevusi ja millega aidata kaasa ettevõtete juhatuste tööle. Äh, sageli ettevõtted otsivad naisi, aga ei leia neid, aga naistes peitub üüratu talent, kuid me ei ole suutnud seda üles leida ja just nimelt sellepärast on meil vaja läbipaistvat uut juhtimisstiili ning äh, paremaid meetmeid pere ja tööelu kokkusobitamiseks. kõik need meetmed on möödapääsmatud naised äh, ja ähm, ka naiste jaoks peaksid olema juhtivad ametikohad ettevõtete juhtkondades ligitõmbavamad. see on ka oluline loomulikult. loomulikult ei piisa sellest, kui me ütleme, et jah, me peame tegema seadusandliku ettepaneku selleks, et ettevõtete juhatustes oleks nelikümmend protsenti naisi, meil on vaja ka täiendavate meetmete paketti, mis aitaks meil seda eesmärki saavutada, sellepärast et see on meie ühiskonna seisust äh, väga oluline. ma tänan. meil on veel kaks panelisti, kes tahaksid vastata sellele küsimusele ja küllap on teisigi sõnasoovijaid niisiis, palun väga lühidalt vastake. aitäh. Te küsisite, et kas on käegakatsutavaid äh, tulemusi, äh, andmeid, et on kasumlik, kui naised töötavad äh, võrdse palga eest. ma alustaks peale, et naised otsustamistasandil meie naised euroopas on enam haritud kui, kui mehed ja eh, väga hulgaliselt uuringuid ma ei hakka neid siin nimetama sest aega lihtsalt pole on näidanud selle kasumlikkusele et naine on oma pädevuse piires otsustustasandil mida kõrgematel otsustustasanditel on naisi ka seda kasumlik on see nii konkreetsele ettevõttele kui laiemalt ka kogu riigi majandusele sest investeering haridusele haridusse toodab tagasi nüüd küsimus sama ja võrdväärse töö eest võrdse palga maksmine siin ma ütleks et see on ikkagi õigluse ja õiguse küsimus me ju ei silita pead neil kes varastavad täna kui naisele makstakse sama või samaväärse töö eest vähem palka see on varastamine naise tagant järelikult selle osas peavad olema meetmed ja ka sanktsioonid muidu me edasi ei lähe jäämegi rääkima palgalõhest mis on strukturaalne mida nagu ma eelpool juba rääkisin läheb põlvkondi et me majanduse struktuuri ja seda kõike muuta saaksime aitäh thank you herzlichen dank und jetzt noch bitte äh, kommission jah ma tänan ja nüüd annan veel lühidalt sõna komisjoni esindajale äh, ja siis uued küsimused jah ma tänan ma arvan et me peame mõistma et siin on kaks aspekti vastuses sellele küsimusele, need on omavahel seotud ja ei saa kumbagi ignoreerida. kõigepealt võrdsuse ja õigluse mõõde. võrdne töötasu on üksikisikute võrdsuse küsimus. ja mitte kõik põhiõigused ei saa olla käsitletavad majandusliku tõhususe seisukohast. põhiõiguseks on näiteks ka õiglane kohtupidamine ja siis me ei küsi, mida see õiglane kohtupidamine maksma läheb või kuivõrd ega majanduslikult tõhus on selle korraldamine. aga siin on ka jah, äriline aspekt. ja siin ma tahaksin rääkida sellest, mis on esmaspäeval äh, avalikustatud. Eh, tippkohtadel eh, on selge, et eh, kui naised on hästi esindatud, siis see suurendab tulusust. McKinsey raport ütles, et viiskümmend kuus protsenti on kasum suurem seal, kus naised on tippkohtadel ja Nemad äh, käsitlesid kahtesadat üheksakümmend börsil noteeritud firmat ja seal, kus juhatuses on vähemasti üks naine, oli suurem tulusus kui seal, kus naisi juhatuses üldse ei olnud ja ma rohkem ei räägikski sellest. komisjoni raport, mis tuli välja esmaspäeval, toob terve rida näiteid selle kohta, äh, mida ekspertide uurimused on näidanud. Um, jah, palun hallo, Jana Schulze. mina olen Jana Schulz Saksamaalt, vaba ajakirjanik ja minul on kaks küsimust, kõigepealt statistiline küsimus. millistes maades on see kõige suurem, see palgalõhe, tahaksin teada ja kas see kuidagi seondub halva majandusliku olukorraga nendes riikides ja teine küsimus kas komisjon lausa ei pea, ei ole kohustatud üle-euroopalisi õigusakte välja pakkuma selle kohta? ma kuulasin, kuidas Saksa minister ütles vastuseks proua Redingile, siis ta ütles, et ei taha äh, kohustuslikke kvoote, need peavad olema vabatahtlikud. jah, nüüd on siis meil statistiline küsimus ja komisjonigi puudutati, võib-olla äh, kuuleme siis vastuseid siit ja kuuleme ka, mida komisjon asjast arvab. jah, me teame, et kõige suurem vahe on Eestis, aga komisjon. jah, komisjon võib anda väljavõtte statistilistest andmetest, aga ma jätaksin selle ülesande parlamendisaadikutele see materjal esitada. aga vastuseks teie teisele küsimusele, see puudutas seda sidet eh, palga erinevuse ja majandusliku olukorra vahel meie arvates ei ole see automaatne side, et need riigid, kus majandusolukord on hullem, et seal on ka suurem palgalõhe. ei, see on rohkem seotud segregatsiooniga tööturul ja see on rohkem seotud õiguslik kodanike ja institutsionaalsete traditsioonidega liikmesriikides. sellest juba räägiti ka, mõned liikmesriigid eh, peavad individuaalläbirääkimisi töövõtja ja tööandja vahel ja kehtestatakse palgad individuaalkorras, teistes liikmesriikides on jälle selge eh, palkade ja töökohtade astmetik ja seal on ette nähtud, kui suured palgad ühel või teisel astmel on ja sellepärast on ka neil seal palgalõhe väiksem nüüd vastuseks teisele küsimusele väga lühidalt. ma tuletan teile meelde, et esmaspäeval asepresident Reding esitas raporti, kus käsitletakse praegust olukorda Euroopas just eh, soolise eh, tasakaalu koha pealt ja kui hästi on esindatud naised juhatustes ja nii on käivitatud nüüd konsultatsioon ja eh, selline õigus õigusloome on ainult üks variant, mida praegu kaalutakse Euroopa Komisjonis olukorra parandamiseks. me praegu ei eelista ühte varianti teisele. otsus langetatakse volinike kolleegiumi poolt pärast seda, kui avalikud konsultatsioonid on lõpule viidud. ma tänan. esimene küsimus. statistika näitab, et kõige väiksem palgalõhe Eurostati statistika kohaselt aastast kaks tuhat üheksa see on küll veel korrigeerimata, nii et kõige väiksem palgalõhe on Sloveenias. ja kõige suurem Eestis, eh, nüüd Saksamaal on neljas. Eesti on tõesti see kõige viimane, eh, sealt altpoolt ülespoole Tšehhi, siis Austria, siis Saksamaa. jah, see huvitab teid kõige rohkem, aga see on nüüd see statistika, mis on ka teie dokumentide hulgas olemas. ja tõesti erinevad tööturud, stereotüübid, siin on tõesti olukord väga erinev liikmesriigiti. kas on veel küsimusi siit saalist? ma nägin, sealt keskelt oli sõna soove. või oli see lihtsalt spontaanne liigutus? Um, hallo, Kenra Eckhaus, auch freie Journalistin aus Hamburg. mina olen ajakirjanik Hamburgist, ka vabakutseline ajakirjanik ja naised juhtivatel positsioonidel, naised juhatustes, ettevõtetes. me teame, et äh, õdedele ja puha-, koristuspersonalidele äh, makstakse väiksemaid palku ja kui nüüd naised karjääri teevad, siis seda äh, enam paranevad ka nende palgaolud aga minu küsimus on, et kas näiteks eh, puhastustöödel hõivatud naised ja õed hoopis peaksid kõrgemat palka saama, äkki peaks nende palku ennekõike üritada tõstma? mina leian, et me peame olema väga ettevaatlikud, kui ma rääkisin proua Redingi ettepanekust, siis ma ütlesin, et see ei lahenda mitte kõiki naistega seotud probleeme. proua Kratsa äh, rääkis mitte sellest klaaslaest, aga sellest, kuidas paljudes sektorites on puudu äh, naisi ja naised üldsegi ei äh, kandideeri juhtivatele ametikohtadele. ja mina näen olukorda teistmoodi teiselt poolt äh, ja võtame näiteks finantssektori. kohe, kui me teeme ühe ettepaneku, siis tavaliselt vastatakse, et, et kui äh, te nii teete, siis kõik, kogu kapital Euroopast kaob ja naiste puhul äh, Äh, lähtutakse samadest äh, argumentidest, öeldakse, et aga meil ei ole naisi tegelikult nendele ametikohtadele. Äh, väga paljudes sektorites on naisi isegi liiga palju. ja seda karjääriredeli alumistes osades on ja naiste, kui on tegemist selliste tüüpiliste naiste sektoritega, siis tegemist on selliste nii-öelda vaeste sektoritega. aga selles majas siin paluksime, et te vaataksite näiteks komisjoni sekretäriaatide soolist tasakaalu. ja vaadake soolist tasakaalu ka äh, juhatuse tasandil, see on teie ülesanne, see on teie pädevuses, äh, aga ma aitan natuke teid oma tees siin praegu, proua Silvana Kohmerin. ja me võiksime loomulikult teha paremat, saada paremini hakkama aga, aga asjad ei liigu iseenesest selles sektoris äh, sellistes küsimustes mhm. eh, Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι. Ja ma tahaksin omalt poolt ka paar sõna lisada. Äh, ma küll kordan juba seda, mida varem ütlesin, me oleme teinud ettepaneku poliitilisteks meetmeteks, mis muudavad naiste elu lihtsamaks, kergendavad neil äh, kvootide poolt pakutatud võimalustest ka kinnihaaramist. teadusuuringud, millega tutvusin raportit koostades, näitavad, et perega seotud kohustused ei ole kõige olulisemaks äh, takistuseks karjääri tegemisele. mitte perega seotud kohustused ei äh, pane naisi äh, loobuma kõrgete ametikohtade taotlemisest ja kõrged ametikohad äh, esitavad suuri nõudusid, ükskõik, kas on siis äh, majandusmaailmas, äh, ärimaailmas, poliitikamaailmas, kunstimaailmas karjääri tegemine on igal juhul keeruline äh, ja kui tehakse karjääri, tuleb äh, loomulikult palju asju ohvriks tuua, tuleb äh, kõik investeerida oma karjääri, tuleb olla väga ambitsioonikas, tuleb pühenduda oma karjäärile ja naised peaksid olema ka ambitsioonikamad ja rohkem pühenduma on probleeme, mida me ei suuda lahendada, aga igal juhul tuleks luua võimalused selleks, et naised saaksid samamoodi äh, unistada, seada endale kõrgeid eesmärke ja nendeni ka jõuda. ma tean, et me ei suuda loomulikult kõiki probleeme lahendada, isegi kui me kõik probleemid ja tõkked kõrvaldame, siis see tee ei ole kerge mitte kunagi. ma näen, et küsimusi rohkem ei ole, aga see on ka hästi, sest me saame veel ühe küsimuse võtta, aga kas see on kõigile suunatud, kõigile ei saa, kui te tahate kellelgi konkreetselt küsida, kelle, siis me võime selle küsimuse võtta, vastasel korral meil läheb väga palju aega, aga väga-väga lühike küsimus. roheline, punane nupuke. mina olen Hispaania ajakirjanik ja minu küsimus on järgmine. see kvootide teema, sellest on juba räägitud jah, aga küsimus on, et kas te teate, millised riigid on kvootide vastu? ja veel, me ei räägi siin meeste rollist sugugi kõiges selles. kas te mõtlete ka selle peale, et kampaaniaid korraldada, mis oleksid suunatud just meestele? Yes. Uh, it would be jah. võib-olla on praegu liiga vara öelda, et millised liikmesriigid on kvootide vastu ja kes poolt, aga selge on see, et veebruaris viimane sest tööhõive ja sotsiaalnõukogus toimus avalik arutelu selle üle ja seal kõik liikmesriigid võtsid sõna ja rääkisid naiste esindatusest juhatustes ja tagasi siin veel lisada ühe teema sellel väga aktuaalsel teemal ja selgitada, miks äh, leitakse, et tegemist on tõeliselt tähtsa äh, küsimusega, mitte lihtsalt näilikult tähtsa küsimusega. nimelt see teema, kui ta jõuab avalikkuse silmade ette ja ka majanduses otsuste langetajate lauale, siis ta tegelikult tõukab tagant teisi teemasid, naiste osalemine mitte ainult juhatustes, vaid üldse juhtivatel kohtadel äriühingutes. ja kui me läheme kaugemale nendest firmadest, kes on börsil noteeritud, aga need, kes ei ole Londonis või Pariisis või Frankfurdis noteeritud, milline on olukord sellistes väiksemates firmades? nii et nii käivitub arutelu nende küsimuste üle, ka seda, kuidas eraettevõtetes naised karjääridele liiguvad, ka seal on suured erinevused meeste ja naiste vahel ning äh, milliseid tegevuspoliitikaid on vaja selleks, et tööandjad tegutsema panna ja et nad tõesti tahaksid muuta meeste ja naiste olukorda ettevõtte sees. nii et tegelikult on tegemist hoopis keerukama Eh, teemaga ja jah, meeste roll, me muidugi mõtleme selle peale ja juba kaks aastat me oleme ka võtnud meetmeid, et meeste hulgas teadlikkust tõsta ning me oleme korraldanud ka ühe uurimuse, kus analüüsitakse rohujuure tasandil eh, ettevõtetes, nii avalikes kui ka eraettevõtetes seda, milline on meeste roll äh, suurema soolise tasakaalu saavutamisel. ja ma arvan, et järgmisel aastal me saame juba avaldada ka selle analüüsi tulemused okay,. suur tänu, suur tänu kõigile ja palun nüüd tundke rõõmu lõunast ja me kohtume jälle kell neliteist viisteist. suur tänu Eh, viljakate arutelude eest.